proua Fajoni raport, mis puudutab äh, kolmandaid riike, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa. kõigepealt saab sõna raportöör. suur tänu austatud kolleegid, härra Varro, komisjoni asepresident. Euroopa Parlament kaitseb lähenemist viisarežiimi kaotamisele Lääne-Balkanil kõigi riikide jaoks. see on meie diskussioonide tulemus, tahaksin tänada su-, komisjoni ja nõukogu koostöö eest, praegu oleme loonud hea aluse edasisteks arenguteks, arvestades, et Lissaboni leping rakendub. see võimaldab sel teemal ka Euroopa Parlamendil kaasotsustuse kaudu kaasa rääkida. Lääne-Balkani riikidel on muide praegu palju vähem õigusi kui endise Jugoslaavia perioodil, rääkides liikumisvabadusest samas saavad inimesed informatsiooni äh, televisiooni kaudu USA-st, mina olen Sloveen, viis aastat pärast Thessaloniki kava allakirjutamist äh, on antud Lääne-Balkani riikidele Euroopa Liiduga ühinemislootus, aga samas nad loodavad ka, et viisarežiim kaotatakse muide, tegemist oli Sloveenia eesistumise algatusega, mida toetasid ka ka teised liikmesriigid, sest me soovime, et Schengeni ruumis saaksid ka nende riikide kodanikud vabalt liikuda. ettepanek tehti eelmise aasta üheksateistkümnendal detsembril. meil on isegi kahe tuhande kümnendaks aastaks tähtaeg vastu võetud. aga seda on väga, selleni on väga raske jõuda kodanikud soovivad Lääne-Balkanilt Euroopasse tulla, et oma eh, sugulasi külastada. Eh, viisabarjäär tuleb ületada, tuleb luua sillapea, et ka kultuurilised erinevused ületataks. me liigume õiges suunas, aga need riigid, mis on kõrvale jäänud, viisarežiimi lihtsustamisest peaksid siiski olema ka kaasatud ja seda nii pea kui võimalik. Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, me ei saa neid isolatsiooni jätta. ja muide, nad jää-, jääksid isegi oma naabritest eraldatuks, sest naabritel on, äh, tuleb õigus vabalt liikuda. me tahaksime ikkagi õige signaali saata nendele riikidele, kes ootavad meilt äh, midagi, me peame toetama äh, nende valitsusi, kannustama neid õigeid samme tegema. meie Euroopa Liidus peame mõistma, et see, see protsess on toetust saanud Euroopa Parlamendi väliskomisjonis, kodanikuõiguste komisjonis ja seetõttu tahaksin ka paluda võimalust pärast debatti teha poliitiline avaldus toetamaks viisarežiimi kaotamist Lääne-Balkani kõigis riikides homme hääletame me dokument, tänast, täna arutatavat dokumenti üheksateistkümnendal detsembril, kui Serbial ja Montenegrol enam eh, viisanõuet ei ole, saame me rõõmu tunda, aga me peaksime Euroopa Komisjoni sama, samu meetmeid ka Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina puhul rakendama arvestades probleeme, mis on õigusloomega seotud, arvame me, et äh, siiski peaks meetmeid võtma, et järgmiseks suveks juba see viisaküsimus lahenduks. Kosovo on aga üldse halli tsooni jäänud. nüüd kokkuvõtteks peab ütlema, et meie peaksime näitama üles oma poliitilist vastutustunnet ja loodame, et Euroopa Parlament homme õigel, õigesti hääletab. kas teil oli protseduuriline küsimus, kolleeg? jah, eesistujamaa Rootsi ei saa praegu kohal olla ministrite tasandil, kuigi nad oleksid seda soovinud mulle tundub ka, et neid ei ole isegi kutsutud, sest öeldi, et pole vaja. eesistujamaa Roos-, Rootsi on muide soovinud Lääne-Balkani viisa liberaliseerimist toetanud ja ma tean, Tanja, minu kolleeg, kes on ka raportöör, teab seda, me peaksime isegi tänama Rootsit selle eest, et nõukogu ja komisjoni toetusel võeti vastu eh, neid riike puudutav deklaratsioon. võib-olla ma täna ei eh, kõnele sellest rohkem, aga ma tahaksin siiski selgitusi, mikspärast Rootsi ministrit ei kutsutud siia täna. suur tänu mina siiski tean, et eesistuja oma esindajat kutsuti, aga tal oli mingi probleem ja ei saanud tulla. Äh, uurin seda ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, härra Paru. proua president, äh, ma tahaksin vabandada nüüd proua pildi ees äh, ja öelda tõesti, et Rootsi kui eesistujamaa on tõesti selles protsessis väga aktiivne olnud proua Fajon ka teab seda, see protsess on aidanud meil eh, nimetatud liikmesriikide kodanikele anda uusi võimalusi iseäranis noortele, aidates kaasa vastastiku, vastastikuste kontaktide arendamisele. seega praegune protsess on tõesti ajaloolise tähtsusega, praegu juba antakse juba lihtsamalt Lääne-Balkani äh, kodanikele nimelt äh, lühiviisasid ja praegune õigusloomeline ettepanek seda toet-, kindlasti toetavad nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu, kõik on teadlikud nende ettepanekute poliitilisest tähtsusest ja see puudutab tõesti kõiki nimetatud riikide kodanikke. ma mõistan ka Euroopa Parlamendi seisukohta. ja selles kontekstis tahaksin kinnitada Euroopa Komisjoni kindlat tahet ehm, tegeleda täpselt kõikide teekaardi kriteeriumidega nimetatud liikmesriikide osas. juba näiteks eh, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia eh, eh, pidas dialoogi meiega, me koostasime põhjaliku analüüsi selle riigi suhtes, samuti on Serbias, Montenegros käinud äh, Ehm, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ekspertmissioon, ehm, mis on kinnitanud, et teekaardi kõik kriteeriumid on täpselt täidetud. Bosnia-Hertsegoviina puhul oleme me täpselt sama metoodikat järginud, vaatamata viimastel kuudel toimunud olulistele äh, edasiminekutele ei ole suutnud Bosnia ja Albaania vajalikke reforme läbi viia, mis olid kirjas teekaardis, selleks et õigustada viisa, viisade kaotamist. aga nii, nagu proua Dajon ka ütles, eh, nende jaoks on juba tähtis ka see, kui nad tunnevad, et eh, naabritel eh, on antud võimalus viisavabaduseks. seega kinnitan teile, et, et mina äh, tahaksin isiklikult teha kõik selleks, et Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania saaksid nii kiiresti kui võimalik samuti viisavabaduse. kutsun Euroopa Parlamenti üles, kes si, siis, kui Lissaboni leping rakendub, muutub meie kaasotsustuspartneriks läbi viima struktureeritud dialoogi viisavabaduse osas teistsugune lähenemine äh, tekitaks äh, valeootusi, äh, segadust ja võib ka li-, nimetatud riikides ref-, reformide läbiviimist aeglustada. seega, praegusel hetkel on meie määruse esimeses lisas Albaania ja Bosnia, vabandust, ja Bosnia-Hertsegoviina, selle selleks, et jälgida siis, kuidas nende mm, vastavate kriteeriumide täitmine kulgeb, äh, eesmärgiga lõpuks rakendada ka viisavabadust. Euroopa Komisjon toetab ühist poliitilist deklaratsiooni, kus kinnitatakse üle Euroopa Liidu sooviga sama prots-, protsessi, ehm, nimelt viisa liberaliseerimisprotsessi teine etapp ellu viia nii kiiresti kui võimalik, see puudutas siis Albaaniat ja Bosnia-Hertsegoviinat. proua raportöör, minu meelest on tegemist väga olulise sõnumiga, mis näitab Lääne-Balkanile et Euroopa parlam-, et Euroopa Liit on valmis nende muresid ära kuulama. tänan. aitäh, härra volinik. järgmine kõneleja, kolm minutit välisasjade komisjoni nimel, proua Ladford. see raport on äh, ettenägelik ja kaugele vaatav aga tegemist ei ole lihtsalt altruistliku käiguga, sest äh, see aitab edendada julgeolekut maailmas üldisemalt, kui isikutel on võimalus liikuda vabalt. see aitab vähendada ka natsionalismi, mis on ohuks julgeolekule. me oleme sel nädalal tähistanud äh, Berliini müüri langemise kahekümnendat aastapäeva. ja kuigi praegu nende riikide kodanikel olevaid äh, takistusi ei saa võrrelda sellega, mis olid inimestel enne Bermüüri, Berliini müüri langemist, on need siiski olulised. on ka Daytoni lepingute viieteistkümnes aastapäev ja tahaksin tänada proua raportööri Äh, tehtud töö eest ja tänada selle eest, kuidas ta on kõiki varo-, variraportööre kaasanud aruteludesse. tahaksin tänada ka nõukogu ja eriti Rootsi eesistujat nende poolt tehtud töö eest, selle eest, et nad aitasid meil koostada deklaratsiooni, mis äh, toob üheselt välja eesmärgi viisa liberaliseerimiseks Balkani riikidele nii kiiresti kui võimalik ja loodame, et see saab olema võimalik kahe tuhande kümnendal aastal, sest äh, viisarežiim on lõhestav ja tekitab ka ebastabiilsust. samuti oleme võtnud endale kohustuse Bajani raportis töötada viisa lihtsustamise eh, teekaardi suunas Kosovole, eh, mis oleks sarnane sellele, mis meil on teiste Lääne-Balkani riikidega. tahaksin siinkohal väljendada ka lootust, et Ühendkuningriigi valitsus, mis eh, ei ole hõlmatud praegu Schengeni tsooniga, järgib küll peagi samasugust rada kuigi nende küsimustega tegeldes on tekkinud mul teatud skisofreenia. Eh, ma olen Briti Euroopa Parlamendi liige, aga oleks hea nii Euroopa Liidu Balkani riikide jaoks kui Ühendkuningriik järgiks eeskuju nii kiiresti kui võimalik. ja veel kord lõpetuseks suur tänu proua Fajonile. aitäh, nüüd edasi sõnavõtjad fraktsioonide nimel proua Karatsa Pilt, kaks minutit Rahvapartei nimel. kiirendada kõigi Lääne-Balkani riikide viisaliberaliseerimist juuliks kaks tuhat kümme. me tervitame ettepanekut liberaliseerida viisarežiim äh, Makedoonia, Montenegro ja Serbia suhtes selle aasta jõuluks. me saame aru, Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania inimeste soovist. noor põlvkond, kes on lukustatud äh, oma riiki, nendele me võime öelda, et me oleme teie poolel, meie oleme valmis siis, kui teie olete valmis. on kahetsusväärne, et äh, Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina valitsuse äh, aeglased sammud on nemad praegu välja jätnud ja me kutsume üles neid valitsusi täitma kriteeriume nii kiiresti kui võimalik. me teame, et komisjon samuti omalt poolt aitab kaasa selles protsessis. proua esimees, ma pean ütlema, et mul on kurb, sellepärast et kulus kolm kuud läbirääkimisi Rahvaparteis selleks, et äh, selle parlamendi vasakpoolseid veenda selle lepingu olulisus, kas see on siis nii keeruline, ka nemad äh, mõistavad nüüd, et Euroopa Parlament ei ole seadusest kõrgemal. Äh, kogu minu austuse juures äh, kolleegide suhtes pean ma hukka mõistma mittekonstruktiivse suhtumise. siin ei ole mingisuguseid lühiteesid ja siin ei ole mingisugust abrakadabrat me ei ole siin selleks, et äh, punkte koguda, vaid selleks, et äh, teha midagi ära kodanike jaoks, ka Lääne-Balkani kodanike jaoks. me ei pane survet nõukogule, komisjonile ja teistele, siis äh, puudub tugev poliitiline sõnum. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, üks aast-, poolteist aastat mägasin Sarajeva äh, blokaadi ja pommitamist ja mina, kõnelejad katkestatakse. järgmine kõneleja, proua Mareis, poolteist minutit sotsiaaldemokraatide nimel president kuni kahe tuhande kaheksanda aastani, Sloveenia eesistumiseni ei astutud piisavalt samme eh, Lääne-Balkani regiooniga viisade liberaliseerimiseks, nagu proua Latford ütles, on mm, sügavad praktilised põhjused, miks see on meile oluline. sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin tänada proua raportööri tema poolt tehtud töö eest. selleks, et Euroopa liit võiks liikuda äh, Lääne-Balkani riikide puhul viisade kaotamise eesmärgi suunas. on selge, et paljud näevad äh, viisade liberaliseerimist äh, kasulikuna mõlemale poolele ja samas on tarvis tegeleda teekaardi küsimusega ja tagada ka seda, et reformid jätkuvad kõikides nendes riikides raportööri ülesanne oli veenda parlamendi liikmeid viisade liberaliseerimise vajaduses, selle dokumendi vajaduses, see tulevikus äh, laieneb viisavabastus ka Albaaniale, Bosnia-Hertsegoviinale ja ka Kosovole. ja loodame, et see juhtub võimalikult kiiresti. aitäh! järgmine kõneleja, proua Lunatšek, üks minut roheliste nimel. aitäh, kõigepealt äh, tahaksin öelda, et olen äh, nõus eelkõnelejatega, kes tänaseid raportööri ja tahan tänada ka libe komisjoni liikmeid, kes tegid omapoolse panuse. tege-, tegemist on selge ettepanekuga nõukogule. ja välja ei jäeta kedagi Lääne-Balkanil. ma loodan, et äh, volinik Barrot võtab äh, selle dokumendi teadmiseks ja et äh, ta suudab nõukogus veenda kõiki, et viisade liberaliseerimine võimalikult kiiresti on oluline ka Kosovo puhul ja äh, loomulikult me peame tegeldama ka rakendusprobleemidega. me oleme kuulnud, et äh, mitte kõike ei saa praegu rakendada. aga me peame olukorral silma peal hoidma ja tegutsema nii kiiresti kui võimalik. edasi proua Pakk, kaks minutit aitäh, kolleegid, kakskümmend aastat tagasi minu riigi kodanikud äh, said eristada vabalt ja mõned aastad äh, hiljem Milosevic rakendas liikumisvabadust. kui mitmel korral me oleme nõudnud äh, liikumisvabadust, viisavabastust äh, nende riikide kodanikele. me peame suutma ületada oma hirmud. kurjategijad ületavad piire ka siis, kui puudub viisavabadus. aga viisavabaduse puudumine piirab eeskätt noorte inimeste liikumist. kui meil on viisavabadus, siis saavad nemad reisida sinna, kuhu neil on tarvis on suurepärane, et teatud Balkani riikide kodanikud saavad ähm, varsti vabalt reisida Albaania, Bosniaga, Hertsegoviina ja Kosovo, aga ei ole veel selles faasis ja loodetavasti mm, detsembris äh, võime järeldada, et äh, Kosovos on asjad jõudsalt edasi liikuda ja ka Bosnia-Hertsegoviinas ja saame ka nendega edasi minna ja soovime, et järgmiseks suveks oleks meil olemas viisavabadus. aga Kosovo ei tohiks jääda halliks piirkonnaks, me peame aitama ka Kosovol kriteeriume täita. viisavabastus on midagi inimlikku ja mul on hea meel, et me oleme saavutanud seda, mida me praeguseks oleme saavutanud kolmkümmend minut. E, suur tänu. Euroopa ja Euroopa Liit sai alguse rahuprojektina ja me kõik teame, et integratsioon võib olla vägagi tõhus rahu hoidmise vahend. nüüd on meil võimalus seda vahendit kasutada Lääne-Balkanil sellel, see, selle piirkond kannatas hiljuti pika ja kurva sõja käes, nüüd on vaja astuda samme edasi. oluliseks võimaluseks on viisarežiimi lihtsustamine. siin on juba mainitud, kui oluline see võiks olla noortele inimestele. see, et nad saavad võimaluse reisida ja see on ka usalduse signaal. samal ajal saavad need riigid ka läheneda üheskoos Euroopa Liidule. niisiis, see on oluline osa ka meie julgeolekupoliitikast. me peame tagama, et selles piirkonnas ei tekiks uusi lõhesid. suur tänu. järgmisena härra Poskot, üks minut. homme hääletab Euroopa Parlament selle üle, et tühistada, lihtsustada viisarežiimi Lääne-Balkani riikidele. kõik äh, riigid selle süsteemiga esimesest jaanuarist ei liitu. hakat- äh,, hakatakse vahet tegema äh, nende in-, teatud inimgruppide vahel Bosnia-Hertsegoviinas äh, Äh, Horvaatia passiga inimesed näiteks saavad reisida viisavabalt, moslemid aga mitte. homme peaks Euroopa Parlament Bosnia-Hertsegoviinule ja Kosovole saatma sõnumile, sõnumi, et äh, selleks, et saavutada viisarežiimi lihtsustamist, tuleb täita vajalikud kriteeriumid ning kui need kriteeriumid on täidetud, tuleks viisavabastus anda võimalikult kiiresti. me kutsume üles äh, kom-, komisjoni aitama Bosnia-Hertsegoviinat ja Albaaniat neid äh, standardeid võimalikult kiiresti täitma. suur tänu. järgmisena härra Taaler. suur tänu, president viisade kaotamine Lääne-Balkani riikidele omab nii tehnilist kui poliitilist aspekti. täna tähistame me kahekümnendat Berliini müüri langemise aastapäeva. Skopjes ja Belgradis oodatakse jõulude aegset äh, viisamüüri langemist mis seisab Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide vahel. Lääne-Balkani inimesed ei saa vabalt reisida Euroopa Liitu, kuigi nad kunagi seda said Jugoslaavia kodanikena. sellisel diskrimineerimisel on tõsised tagajärjed ja on viimane aeg lõpetada viisade nõudmine. endises Mok- äh,, Jugoslaavia vabariigis Makedoonias, Bosnias, äh, Makedoonias ja mujal ootavad kodanikud viisavabastust Euroopa Liitu. Nad tahavad tundma õppida ülejäänud maailma, Lääne-Euroopat ja nad ootavad ka tulevast liitumist Euroopa Liiduga. mina olen Euroopa Parlamendi raportöör Makedoonia asjus. ja minu poole on pöördunud paljud Makedoonia kodanikud. Nad soovivad äh, viisa, äh, viisarežiimi lihtsustamist, sest nende jaoks on see samm edasi liitumise suunas. järgmine vaba mikrofon ja proua Kaaler. Äh, szeretném üdvözölni ezt a jelentést, gratulálni a jelentéstevőknek és az árnyék jelentést. Suur tänu, president! Ma tahaksin õnnitleda raportööri ja ka variraportööre. ja tahaksin lisada järgmist. Berliini müüri langemise kahekümnendal aastapäeval on ääretult tähtis meeles pidada, et Lääne-Balkani riikide ees seisev müür tuleb samuti lammutada. seetõttu ma tervitan seda algatust. tehniline on see probleem ainult osaliselt, tuleb saata välja ka tugev poliitiline signaal. ma toetaksin ühisdeklaratsiooni, millega institutsioonid ütlevad, et nad, äh, et nad on teadlikud nende ees seisvastest kohustustest. ka Lääne-Balkani riigid peavad täitma oma kohustused, suur tänu! suur tänu, järgmisena härra Foss. suur tänu, härra äh, äh, proua president. tuleb tervitada seda, et Lääne-Balkani riigid on lähenemas viisarežiimi lihtsustamisele, see aitab kaasa terve piirkonna stabiliseerimisele minu arvates on aga hea ka see, et meil on paika pandud selged reeglid ja need riigid tuleb täit-, riikidel tuleb täita selged kriteeriumid. seetõttu ma tervitan kolleeg proua Karatsa Pildi tegevust. meil on tarvis selgeid Brüsseli poolt paika pandud reegleid, et olukord oleks selge ja õiglane mõlema poole suhtes. minu arvates e-, ei pea me saatma signaale Euroopa direktiivide kohta, vaid tegutsema selgelt. suur tänu, järgmisena proua Lukaševska. suur tänu, proua president. ma olen rahul sellega, et Lääne-Balkani inimesed saavad nüüd vabalt Euroopa Liidus ringi liikuda. see parandab kontakti inimeste vahel ja parandab ka ärikliimat. aga me, me ei tohi lubada meie idanaabrite isoleerimist, me ei tohi neile äh, äh, ne-, nende võimalusi pärssida. me peaks paika panema ka teekaardiga tolle piirkonna viisarežiimi lihtsustamiseks viisad on nende inimeste jaoks seal kallid ja protseduurid pikad. see pärsib koostöövõimalusi sealses piirkonnas. tuleb ka meeles pidada, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, võõrustab, võõrustavad Poola ja Ukraina koos Euroopa meistrivõistlusi. suur tänu. järgmisena härra Preda Vreau să subliniez și eu importanța libertății circulației ca drept fundamental și să uh, reacționez. Suur tänu, president. Ka mina tahaksin rõhutada liikumisvabaduste tähtsust põhiõigusena. paljud Lääne-Balkani riikide kodanikud saavad selle õiguse saabudes olema vägagi õnnelikud. aga samas tahaksin ma pöörata teie tähelepanu asjaolule, et see raport ei ütle midagi meie idapartnerlusriigi äh, Moldova kohta. ka seal on tehtud edusamme ning seda tuleks vähemalt mainida. kõige paksem müür Euroopas on Rumeenia ja Moldova vahel ja see fakt on kahetsusväärne. suur tänu, nii palju siis vabast mikrofonist. ja nüüd volinik Barro suur tänu, proua president ja suur tänu kõigile sõnavõtjatele, kes väga äh, põhjalikult selgitasid vajadust viisavabadusele, äh, kõigepealt Lääne-Balkani kolmele esimesele riigile. Äh, tahame siiski toonitada, et, et viisavabadus või vaba liikumise õigus on eh, nii Euroopale kui ka Lääne-Balkani riikidele tähtis. tahaksin veel kord tänada eelkõige raporti, raportööri. Te ütlesite, et otsused on osaliselt juba eh, vastu võetud äh, Äh, Makedoonia ja Serbia äh, ja Serbia puhul ja me ei tohiks peatuda. me kavatseme toetada ka Albaaniat ja Bosnia-Hertsegoviinat ja jätkame protsessi ja meie arvates toob see resolutsioon äh, väga hästi välja vajaduse kiiresti edasi minna viisavabaduse teemaga, mitte unustades e, e, Bosnia-Hertsegoviinat, Albaaniat ja ka Kosovot. tänan! suur tänu ja nüüd tahaksin raportöörile ka kaheks minutiks sõna anda. suur tänu! tänan teid kõiki kõiki sõnavõttude eest, mis näitavad, et Euroopa Liit toetab vajadust viisavabaduse järele kõigis Lääne-Balkani riikides. meil on eesistuja Rootsiga väga hea koostöö olnud ja ma ainult kahetsen, et täna ei saanud nende esindaja siin olla. usun, et Bosnia-Hertsegoviina Al, Albaania puhul on vaja protsessi kiirendada nii, pea, kui nad oma vajalikud kriteeriumid täidavad, võimalikult juba lär-, järgmisel suvel, tuleb neile samuti viisavabadus tagada. ma tean äh, ka muidugi, millised piirangud tulenevad meile aluslepingutest, aga tegemist on siiski poliitilise asutusega, me püüame oma tööd parlamendis teha nii hästi, kui me suudame ma soovin tõesti, et üheksateistkümnenda detsembri äh, kokkulepe jõustub, Bosnia-Hertsegoviina, Albaania järgnevad sellele, me räägime siin eelkõige viisa liberaliseerimisest noorte jaoks, kõigi jaoks Kosovos tuleb samuti lahendus leida. suur tänu kõigile koostöö eest! suur tänu! nüüd on see päevakorrapunkt ammendatud hääletamine toimub homme kell üksteist hommikul. Läheme edasi päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus